avan eelarve kontrolli komisjoni istungi, tere tulemast kõigile täna hommikul Strasbourgis, ma tervitan siin Euroopa Investeerimispanga kol-, äh, esindajat härra Stuppi, meie endist kolleegi, see on väga suur au, et te täna meiega siin olite, olete et päevakord on olemas, ei ole teada, et keegi sooviks seda muuta, seega on päevakord kinnitatud ja meie äh, nimekir-, meie äh, uudiskirjast teate ka, mis keeltes on tõlge ja nagu tavaliselt toimub ülekanne veebis, äh, kõrge esindaja Mogherini on kahjuks äh, haige ja ma tahaks teile öelda, et kahekümne viiendal jaanuaril, järgmisel neljapäeval alates kella üheksast toimub siis ärajäänud koosoleku osa, nii et meil on erakorraline koosolek siis ja varsti saate ka kutse sellele soovime kõrgele esindajale loomulikult südamest äh, head paranemist ja sellega oleme jõudnud siis neljanda päevakorrapunkti juurde, Euroopa Kontrollikoja äh, aastaaruande äh, on olemas teil hunnik dokumente selle kohta EFSI dokumenti, dokumendid äh, läbipaistvuse ja juhtimise kohta, nii et meil on väga palju äh, dokumente oleme saanud äh, Euroopa Investeerimispangal ja soovitan teil neid lugeda, sest tegemist on olulise ja huvitava teabega ja raportöör on meil kolleeg Valli. ja nüüd on sõna teil, härra Stubb, aitäh, et tulite. Vielen Dank, Ingeborg. Madam Chair, aitäh, Ingeborg. lugupeetud äh, äh, esineja, aitäh lahkete sõnade eest, väga kena on siin tagasi olla. ma olin äh, eelarve kontrolli komisjoni liige kahe tuhande neljandast aastast kahe tuhande kaheksanda aastani ja üritasin meenutada, et kas ma toona tegelesin Euroopa Investeerimispanga eelarve täitmise heakskiitmisega, aga ei mäleta, et oleks teinud. väga tore on tagasi olla siin ja ja teie siis äh, muutusite siin, teist sai siis mingi hetk koordinaator ja eelarve kontrolli komisjon oli minu meelest väga huvitav koht töötada, nii kuna ma olin ka kaheksa aastat välisministri äh,, rahandusministrina, peaministrina valitsuses, siis tahaksin teha ühe isikliku märkuse, ma loodan, et te mõistate, kui priviligeeritud te olete äh,, olles Euroopa Parlamendi liikmed, sellepärast et see töö, mida te teete äh,, on äärmiselt oluline see mõju, mis teil on võrreldes äh, liikmesriikide parlamendisaadikute ja isegi ministritega, on äh, ääretult suur ja ma arvan, et väga suur osa tööst toimub sellistes õigusloomelise tööga tegelevates komisjonides, nagu me teame, ähm, eelarvekomisjon ja eelarve kontrolli komisjon on ilmselt kõige olulisemad äh, kohad, kus siin ko-, kojas olla, nii et väga tore on siin tagasi olla ja ma tõesti tunnen end nagu kodus siin tegemist on huvitava päevaga siin olemiseks, sest äh, sel ajal, kui me siin praegu räägime, president Werner Hoier äh, tutvustab Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tulemusi ja kui me jõuame küsimuste-vastusteni, siis äh, meeleldi ka räägin ka teile nendest näitajatest, aga enne kui ma lähen oma kolme punkti juurde täna, tahaksin öelda, et Euroopa Liidu fännina tahaks öelda, et ma olen nüüd viis kuud olnud Euroopa Investeerimispangas ja Euroopa Investeerimispank on ilmselt kõige paremini hoitud saladus Euroopa Liidus, et kui tahta e-, inimestele teada anda sellest, et mida Euroopa Liit teeb, ükskõik millistes valdkondades, ükskõik kas tegemist on kliima, innovatsiooni või VKI-dega, siis tuleks rääkida Euroopa Investeerimispanga tegevusest. väga vähesed inimesed teavad, et Euroopa Investeerimispank on äh, kõik, kõige suurem mitmepoolne pank maailmas, tegemist on kolm korda suurema pangaga kui Maailmapank ja kümme korda pin-, suurema pangaga kui Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank. meie, meil on varasid kuuesaja miljardi äh, euro eest äh, meie kapit-, kapital on kakssada viiskümmend eh, miljardit eurot, me anname laene eh, umbes kaheksakümne miljardi eest eh, aastas teistele finantsinstitutsioonidele, kui te seda võimendate neli-viis korda, siis te jõuate kahesaja viiekümne miljardi euroni ja Euroopa Liidu eelarve on sada viiskümmend miljardit aastat umbes, nii et te näete, kui suur tulejõud on Euroopa Investeerimispangal ja see on asi, mille me kipume tihti ära unustama ja et väga oluline on äh, see aspekt, et teie kontrollite meid ja tagate selle, et meie korralikult käitume, nii et äh, sellepärast ma siin ka täna ilmselt olen. nii et kolm asja, millest tahan, täna tahaksin rääkida, esi-, esiteks äh, seda, mida tegime kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, teiseks EFSI ja kolmandaks läbipaistvus. üritan umbes kümne minutiga hakkama saada mis puudutab meie tulemusi, siis te teate, et meie eesmärgiks on toetada Euroopa Liidu majandust, poliitikaid, ühtset turgu. ja ma ütleks, et Keynesi äh, mõttes äh, läheb meil, läks meil äh, finantskriisi ajal üsna hästi ja selle eest tuleb tänada mitte üksnes komisjoni Junckeri kava, vaid ka Euroopa Parlamenti, kuna Euroopa Parlament toetas EFSI rajamist ja sellest oli palju abi kui vaadata Euroopa majandusi praegu, siis eh, kui mina lahkusin valitsusest, siis Euroopa Liit eh, hakkas tegema palju paremat tööd, neil läks palju, meil hakkas palju paremini minema, meie majandusnäitajad on head, aga mina arvan, et me võiksime teha rohkemat eh, innovatsiooni vallas ja sellega EIB just tegelebki, nii et kui vaadata innovatsiooni, siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta näitajad on järgmised, kaks tuhat kuusteist andsime finantsinstrumente, laene, mm, eelarvetagatisi kaheksakümne kolme koma kaheksa miljardi euro eest. ja see jagunes äh, nelja kategooriasse. Need kategooriad olid äh, keskkond umbes seitseteist miljardit eurot, taristu umbes kakskümmend miljardit eurot, innovatsioon umbes kolmteist pool miljardit eurot ja VKE-d umbes kolmkümmend neli miljardit eurot ja see kokku tähendab siis äh, äh, kaheksakümmend nelja, äh, kolme koma kaheksat miljardit tulejõudu. kui ähm, vaadata võimendust sellises, selliste tegevuste puhul, millega me tegelesime ja kui tegeleda turulünkade täitmisega, siis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal meie kalkulatsioonide kohaselt oli umbes kaheksasada, kakssada kaheksakümmend Äh, miljardit meie poolt, äh, meie toega välja antud laenude maht, äh, seitsesada kaheksakümmend seitse laenu andsime välja ja kui küsida, et millis-, kui palju meil on ähm, laene, millega tagasimaksmisega on probleeme, on, neid oli kakskümmend kuus, null koma neli protsenti, see on väga madal näitaja, kõige madalam näitaja ükskõik millise panga puhul ma-, kõigi pankade puhul maailmas nii et me oleme olnud üsna õnnelikud ja me ei ole olnud eriti riskialtid Äh, tehtud on ka väljaspoolt äh, kahe tuhande viieteistkümnenda, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta analüüs ja see mõjuanalüüsi tulemus on järgmine, et selle uuringu tulemuste kohaselt EIB töö ja investeeringud äh, on endaga kaasa toonud kaks koma kakskümmend viis miljonit uut töökohta ja kolm koma kolm protsenti SKT euro, SKT-st euroalal mm, tuli tänu meie tegevusele. loomulikult võib küsitleda, et äh, kuidas need numbrid saadud on, aga oluline on see, et see asjaolu, et Euroopa, et Euroopa Investeerimispank mingit projekti äh, toetab, äh, on toonud endaga kaasa lisainvesteeringuid, tulemusena on saanud tööd kaks koma kaks miljonit inimest ja kolm koma kolm protsenti SKT-st kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on saadud tänu meiele, meile ning teine asi, millest tahtsin täna rääkida, puudutab EFSit. mina arvan, et EFSi on üks kõige paremaid Euroopa Liidu innovatsioone aastate jooksul olnud. Te kõik tegelete eelarvega, te olete eurooplased. Euroopa Liidu eelarve maht on jäänud üsna samaks aastate lõikes, me räägime umbes ühest protsendist kogu rahvatulust, pluss-miinus väike summa, ja Brexitil on sellele oma mõju. nii et kogu, kui kogu see ähm, grantide või laenude maht ei suurene, kui te tahate ähm, täiendavat lisandväärtust, siis on vaja te-, äh, eelarvetagatisi äh,, Ehm, ja muid finantsinstrumente, seda EFSI tegi, ma arvan, et EFSI ajastus oli üsna hea ja ma arvan, et Euroopa Parlamendi roll oli selles samuti väga oluline. Te teate, et äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta keskel e, e, peaks EFSI andma kolmsada viiskümmend miljardit äh, laenu välja e, ja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks viissada miljardit eurot me peame oma eesmärkidest üsna hästi kinni, meie septembri keskpaiga andmed ütlevad, et septembriks kaks tuhat seitseteist oli meil kakssada viiskümmend kuus miljardit saadud tänu EFSile ja me olime kaheksakümmend kaks protsenti oma eesmärkidest saavutanud. nii et loodetavasti mm, suveks äh, jõuame eesmärkide täieliku täitmiseni, et EFSI on olnud väga edukas. EFSI on äh, EIB teinud äh, rohkem riskialtiks, et me olime väga, läksime alati väga kindla peale välja, meil olid suured äh, projektid, aga nüüd on meil palju rohkem äh, projekte ja need on palju riskantsemad kui varem, nii et äh, pangasiseselt on olnud väga palju vastumeelsust ja peaaegu et hirmu, kui EFSI hakkas tegutsema, aga nüüd me näeme, et see toimib tegelikult üsna hästi. me oleme rahul ka selle koostööga, mis meil on riiklike tugipankadega olnud, meil on kakskümmend viis äh, vastastikuse mõistmise memorandumit alla kirjutatud nendega, teeme nendega tihedat koostööd. ja kui siin üritada vastata juba mõnele teie tule-, teonelisele küsimusele, siis äh, te tõenäoliselt küsiti, et kuidas see raha on jagunenud, kellele seda raha antakse, ma võin teile selle kohta ka täpsed andmed edastada, aga enne tahaks öelda, et meil ei ole mingisuguseid kvoote EFSis ega kuskil mujal äh, me ei anna raha mingit kindlat summat mingitele kindlatele riikidele, et tavaliselt arvatakse, et suurtele riikidele läheb, läheb suurem maht äh, laenudest, aga kui vaadata äh, see, seda vaht, mahtu võrreldes SKT-ga, siis äh, on teised numbrid, Eesti, Läti, Kreeka, Hispaania on meie suurimad laenusaajad sel, selliste kriteeriumite järgi, nii et Mm, me ei ütle nii, et meil on Rootsis vaja rohkem maha äh,, raha või äh, Saksamaal vaja rohkem äh, raha, vaid me vaatame ainult projekte, et kas äh, täidetud on lisanduvuse kriteeriumid ja siis äh, lähme selle projektiga edasi. nii et kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal EFSi mõju näitajad on null koma seitse protsenti SKT-st ja kuussada üheksakümmend tuhat töökohta Äh, loodi siis äh, tänu EFSile. nii et ma arvan, et EFSi on oma väärtust ja oma kohta tõestanud. ja viimane märkus enne lõpumärkusi puudutab läbipaistvuse juhtimist. me võiksime väita, et me oleme eesliinil ja oleme trendiloojad võrreldes teiste rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega. meil on panga läbipaistvuse poliitika üritame parimate tavade reeglitest kinni pidada. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal meie aruandluses üritasime rohkem keskenduda teatavatele teemadele, üritasime saavutada seda, et see oleks äh, kergemini mõistetav, et me oleks kooskõlas Euroopa Liidu ees, õigusaktidega, teeme koostööd Elaf, Olafiga, mõistame täielikult seda, et vaja on paremat läbipaistvust meie meelest on väga hea see, et eelarve kontrolli komisjon mm, soovis, et me avalikustaks oma, äh, oma äh, nõukogu äh, protokollid ja tegime ka seda, aga te teate kõik, et on mõningad juhtumid mõningate investeeringute puhul, kus me ei saa olla nii läbipaistvad, kus me võib, tahaks, kui me tahaks olla, aga see on see tasakaal, mille kallal me kogu aeg tööd teeme nii et proua juhataja, lõpetuseks ütleks, et kahe tuhande kuueteistkümnes aasta oli hea aasta EIB jaoks, hoolimata Brexitist, hoolimata Trumpist või ükskõik millest. panga perspektiivist oli tegemist hea aastaga, meie näitajad on head, me saavutasime oma eesmärgid, kui soovite vastata mu küsim-, et ma vastaks küsimustele kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta siis, kohta, siis saan teile need näitajad anda, eelmine aasta oli ka hea ja ma arvan, et kolm suurt väljakutset eh, käesoleval aastal on esiteks mitmeaastane finantsraamistik pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ma meeleldi vastan eh, sellele, seda puudutavatele küsimustele, sest eh, mul on ülevaade olemas. teine asi puudutab Euroopa Investeerimispanga osa Euroopa Investeerimispanga sees, et meie töö muutuks ratsionaalsemaks ja teiseks ja kolmandaks meie tegevusnäitajad, mida me loomulikult alati üritame täita. et ähm, kõigepealt tahtsingi rääkida teile siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tulemustest EFSist ja siis läbipaistvusest ja juhtimisest. aitäh, et äh, meid siia kutsusite, on väga tore siin tagasi olla. aitäh, meil on ka rõõm teid siin äh, näha ja ma mäletan küll neid aegu veel, kui ma sinuga siin eelarve kontrollikomisjonis istusin, nii et head ajad olid need ja siis äh, me panime ka, seadsime ka sekretäriaadis uue korra sisse, nii et äh, seda tasub meenutada, aga nüüd palun, Valli. suur tänu, proua esinaine. mul on hea meel, et te täna siia tulite meile seda ülevaadet andma. minu ähm, mulje Euroopa Investeerimispanga tegevusest on väga positiivne ja seda ka need arvud kõik kinnitavad ja samuti ka eelnevad aruanded. ja kui mingeid probleeme ilmneb, siis äh, tavaliselt peab lihtsalt investeerimispangaga ühendust võtma ja siis äh, saab ähm, dokumendid ka kätte, näiteks kui me räägime EFSist ja kui räägime geograafilistest indikaatoritest, kui me räägime statistikast, siis peaksime vaatama seda, kuidas see kõik peegeldub ka riikide SKT-s ja te olete siin välja toonud ka geograafilise äh, jaotuse. nüüd aga räägiksin konkreetsemalt mõnedest teemadest. kui räägime kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruandest, siis äh, me peame äh, siiski ellu rakendama seda, mis oli äh, eelmises parlamendi raportis. ja ma näen, et samme selles suunas ka astutakse. investeerimispanga aruanderaportis meie parlamendilt näeme, et me peame siiski arvesse võtma kogu infot, ähm, äh, investeerimispank äh, koostab mitmeid aruandeid, äh, üldaruannet, ähm, siis samuti operatsioonide kohta Euroopa Liidus, Euroopa Liidust väljaspool, ja nüüd kliimaküsimused, see on minule väga südamelähedane teema ja see puudutab kogu Euroopa Liitu, samuti arenguriike ja siin mängib ähm, Äh, investeerimispank äh, väga olulist äh, rolli, kakskümmend viis protsenti kõikidest investeeringutest on seotud just energia tõ-, tõhususega, nii et see on väga hea näitaja. nüüd aga, kui räägime tööst, mida teeb investeerimispank EFSiga Euroopa strateegiliste investeeringute fondiga. jah, need kakskümmend viis protsenti, mida ma mainisin, need on väga olulised, kuid ma arvan, et EFSI peaks mängima veelgi olulisemat ähm, äh, rolli siin, sest EFSI raames on ainult kakskümmend protsenti projekte, mis puudutavad just keskkonnavaldkonda. ja me peaksime äh, siin seda investeeringute hulka suurendama Euroopa Investeerimispank peaks puhtale rohelisele energiale üleminekut veelgi enam soodustama, et enam kasutataks taastuvenergiat ning eemaldutaks fossiilkütusest, sest muidu ähm, muutub meie äh, planeet äh, radikaalselt ja me peaksime arvesse võtma ka seda, millised on liikmesriikide teiste rahvusvaheliste organisatsioonide sammud selles suunas ja me ei peaks enam tegelema vanade ebatõhusate investeeringutega. nüüd aga rääkides läbipaistvusest, see on üks teema, mis on väga südamelähedane parlamendile, nagu te teate. Te peate kinni pidama muidugi rahvusvahelise, rahvusvahelistest läbipaistvuse reeglitest. see puudutab ka neid organisatsioone või ettevõtteid, mis tegu, tegutsevad äh, maksuparadiisides. Te teate, et meil on äh, siin käimas parasjagu enda uurimine sel teemal. ja ma arvan, et äh, neid raporteid peaks koostama riigi, riigi kaupa. see saab ka meie äh, komisjoni raportis olema niimoodi kajastatud. kuid tulles nüüd tagasi EFSI juurde, see on samuti ka meie raportis väga oluline osa, EFSI tegevus. oluline on vaadata, et milline on selle Junckeri plaani lisaväärtus. kui me räägime äh, sellest EFSI esimesest versioonist üks punkt null, Äh, siin jäeti see lisaväärtuse aspekt veidi kõrvale. esimeses määruses äh, oli küll äh, selline tabel sees, kuid nüüd võetakse üha enam arvesse ka parlamendi erinevaid nõudmisi ja see ähm, ähm, pilt on hoopis teistsugune, kui vaatame tingimuslikkust ja kui vaatame ka läbipaistvust ja seetõttu parlament soovib, et te seda määrust ka täielikult rakendaksite, seda määrust, mis hiljuti vastu võeti. me sooviksime enam infot nende projektide kohta, eriti selle kohta, mis puudutab nende projektide, ähm, Junckeri äh, plaani projektide lisaväärtust, sest äh, muidu tundub, et Junckeri plaani kohaselt tehakse lihtsalt neid asju, mida riigid oleks võinud juba niikuinii teha ja ongi küsimus, milline siis on see Junckeri plaani lisaväärtus äh, ja näiteks äh, eriti oluline on see energia ähm, valdkonna projektide puhul, äh, tahaksime siin konkreetseid arveid energiatõhu, arve e, energiatõhususe osas. nüüd aga tehniline abi. kaks tuhat kuusteist suurendasite enda tegevusi selles vallas ka Euroopa Liidust väljaspool. seda on tehtud äh, kõike juba ka süstemaatiliselt Euroopa Liidu siseselt. Te olete võimekust äh, suurendanud selleks, et väljaspool Euroopa Liitu koha peal äh, tegutseda ja on siis kasutatud olemasolevaid vahendeid. ma arvan, et me peaksime ka selles vallas enam öö, tegema selleks, et neid tegevusi veelgi nähtavamaks muuta. ja selliste äh, ettevõtmiste puhul riiklikud tugipangad mängivad väga olulist rolli, näiteks Itaalias on tegemist ühe tugeva tugipangaga, mis tegeleb investeeringutega ja just sellised riigid, kus sellised struktuurid olemas on, kus on äh, olemas eh, tugipangad, eh, siis eh, seal on teil enam võimalusi investeeringute tegemiseks, veelgi enam kui Euroopa Investeerimispangal. ja seetõttu on oluline pöörduda riikide valitsuste poole, et nad vaataksid üle ka oma investeeringute süsteemi ja vaadata seda, millised on need vahendid, mis peaksid liikuma läbi Euroopa Liidu ma olen nüüd äh, pikalt rääkinud. Ähm, ma arvan, et äh, äh, meie peame ka siis oma panuse andma selle kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruandega. me ei ole seda veel arutanud, kuid lähipäevadel see kindlasti leiab aset pärast seda ametlikku esitlust. aitäh, annaksin härra Stuppile Äh, nüüd sõna pärast äh, raportööri sõnavõttu, palun. Uh, suur tänu, esinaine, et äh, härra Valli, meil on olnud hea koostöö ra-, investeerimispanga ning raportööri vahel igasuguseid kohtumisi on aset leidnud erinevatel tasanditel, kus me oleme saanud mõttevahetust pidada kui nüüd räägime nendest konkreetsetest küsimustest, siis geograafiline jaotus, see oli üks nendest äh, teemadest ja pank on püüdnud äh, anda endast parima. me oleme püüdnud arvesse võtta, nagu öeldud, äh, neid nõudmisel põhinevaid projekte, samuti tingimuslikkust erinevates valdkondades, kus me töötame ja samuti võetakse arvesse seda, kas tegemist on kahjumliku projektiga või siis tulutoova projektiga. ja pean ütlema, et ma olin päris üllatunud, kui panka tööle tulin ja sain aru, et tegemist on kasumit mitte Äh, taotleva äh, pangaga. me püüame muidugi oma eelarvet, äh, bilanssi tasakaalus hoida, kuid räägitakse sellest, et võib-olla tulu on või need mahud on suuremad Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias. see on sellepärast, et need on suured riigid ja võiks ju öelda, et tegelikult see käive on veelgi suurem näiteks Ühendkuningriigis võib-olla mitte kahe tuhande kuueteistkümnendal, vaid kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. kuid kui me vaatame investeeringut elaniku tuleviku kohta. või kui me vaatame investeeringut osana SKT-st, siis on tegelikult see pilt väga teistsugune. ja täna me ka äh, pressikonverentsil äh, Werner Hoieri esindusel äh, esitleme neid andmeid kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta täpsemini. ja veel üks küsimus, mille te tõstatasite, te olete keskendunud äh, just äh, kliimale, keskkonnale, räägite energiatõhususest, räägite, et äh, peaks enam rõhutama oma tegevuses ka EFSI ja seda me püüamegi teha, me oleme üks äh, vähestest pankadest maailmas, mis keskenduvad väga tugevalt säästva arengu ähm, eesmärkidele ja me oleme esimene pank maailmas, vähemalt minu teadmisel, kes Ähm, väljastab ähm, keskkonnasõbralikke võlakirju, nii et kui me midagi sellist äh, kui me midagi ette võtame, siis me alati püüame ka seda keskkonna aspekti arvesse võtta. Te mainisite maksu ähm, alast läbipaistvust ja ka ise endise rahandusministrina ma omistan sellele suurt tähtsust, kuid äh, kui me vaatame, äh, räägime mis väga oluline on näiteks hoolsuskohustuse äh, täitmine ja äh, praegu tulevad ju reeglid ähm, OECD-lt äh, maksualase läbipaistvuse osas, nii et Panama dokumentide ja teiste hiljutiste lekete tagajärjel on see tõusnud tähelepanu keskpunkti. Te rääkisite ka sellest ähm, lisanduvusest, see on väga oluline teema tõepoolest, me püüame hõlmata võimalikult palju äh, investoreid, äh, kuna me oleme kolme A-ga äh, hinnatud pank, siis meid usaldatakse ja kui pank või ettevõte näeb, et Euroopa Investeerimispank on selle projektiga seotud, siis tekib ka huvi ja see ongi see lisandväärtus, kui näiteks EFSI kol-, kolmel juhul neljast äh, seal on see Euroopa Investeerimispanga mm, osalus andnud väga suurt äh, lisaväärtust. ja me tegeme tegelikult, äh, teeme ka väga palju riskialteid otsuseid. kui me ei oleks neid riske nendele riskidele läinud, siis me ei saaks oma tegevusega üldse edasi minna. enamik EFSI projekte on nii-öelda eritegevused mõned äh, pankurid äh, Euroopa Investeerimispangas ausalt öeldes, nende käed hakkavad värisema, et kas me tõesti tahame sellisele riskile minna, nii et me astume tegelikult tundmata alale ja äh, väga suur osa praegustest EFSI ähm, programmidest ongi praegu väga riskialtid ja meil on ka enda nõuandekeskus, mis selle riskianalüüsiga tegeleb, aitäh aitäh, nüüd on kaksteist kolleegi, kes äh, soovivad sõna ja seetõttu äh, pean kõneajaks määrama kaks äh, minutit ja palun katsuge sellest kinni pidada. alustame variraportööridega, palun. aitäh, proua esinaine. mul on hea meel, et me saame siin seda arutelu pidada kui tulevikust räägime, siis võib-olla praegu on õige hetk äh, rääkida uuest äh, programmiperioodist, äh, uuest finantsraamistikust. ma arvan, et mina ja paljud kolleegid tunnevad seda, et ees on meid ootamas eelarvekärped, sest üks riikidest on varsti Euroopa Liidust lahkumas ja umbes ühe miljardi võrra eelarve väheneb ja sellega tekib ka lünk meie investeerimispoliitikasse ja mulle tundub, et põhiline liitlane, kes aitab seda lünka täita, on just Euroopa Investeerimispank. näiteks võtame transpordisektori. meil on umbes pool äh, triljonit puudu järgmiseks kuueks-seitsmeks aastaks investeeringute vallas ja tahtsin küsida, kuidas Euroopa Investeerimispank kavatseb enda äh, Äh, programme äh, edendada mitte ainult liikmesriikide äh, silmis, vaid ka regioonide silmis, sest tegelikult väga suur osa linnapeadest, keda ma kohtasin regionaalarenguga tegeledes, isegi peaaegu ei tea, mis asi see investeerimispank on, et kui me räägime tagatistest näiteks, siis ma tahtsin küsida, kas te hakkate kõikide võimalike toetuse saajate hulgas hakkate Äh, ennast kuidagi reklaamima või teadlikkust tõstma. ja kui me räägime uuest äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, finantsraamistikust, siis kuidas see aitab meil oma eesmärgidega edasi liikuda, sest teie ju olete meie pank, Te olete muidugi eksperdid, kuid meie peame saavutama ka oma poliitilised eesmärgid, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid ja minu küsimus on, kas te ka pärast Brexitit meid edasi abistate? kolleeg Ali, palun suur tänu, proua esimees, austatud asepresident Stubb, kallid kolleegid. kõigepealt suur tänu, härra Stubb, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, saavutuste tutvustamise eest ning sellele eelneva aasta tutvustamise eest. Euroopa Investeerimispank aitab kaasa äh, regionaalarengule ja nii edasi ja nii edasi, aga, aga meil on mitmeid küsimusi, mida tuleb täpsemalt selgitada. Te küll natuke selgitasite, aga mul on täpsustavaid küsimusi. esimene küsimus. investeeringuid on Euroopa Liidus tehtud nelja äh, sektorisse, innovatsioonid, oskused, väiksed keskmise suurusega ettevõtted, infrastruktuur ja keskkond. samas ähm, tuleb hinnata selle tegevuse mõju kas äh, selline mm, jagamismuster oli optimaalne ja kas teil on metoodika, mis on, aitab hinnata erinevate äh, sektorite äh, rahastamise mõju SKP kasvule ning tööhõivele? siis rahastamisvahendid väljaspool Euroopa Liitu. kaheksa koma kolm äh, miljardit eurot kasutati viies peamises geograafilises piirkonnas Euroopa vabakaubanduslepinguteks, äh, idapartnerluseks, lõunapartnerluseks kas kõik on olnud panganduseeskirjade kohane ning kas on kantud hoolt Euroopa Liidu liikmesriikide huvide eest. kas teie Äh, analüüsid näitavad, et Euroopa Liidust väljaspoole investeerimisel on suurem risk. ja lõpetuseks, offshore finantskeskuste maksuparadiiside määratlust ei ole äh, salastatud kohtualluvused ja nii edasi ja nii edasi, on määratlemata, kas see äh, muudab Euroopa Investeerimispanga projektitsükli järgimise üle kontrolli keerulisemaks ja millised etapid valmistavad kõige suuremaid raskusi. kolleeg Flanagan, palun, kaks minutit. suur tänu tegelikult, äh, mida ma tahtsin küsida, juba esitati, härra Valli esitas need küsimused minu eest. aga mis puudutab töökohti ja töökohtade loomist, siis ähm, Iirimaal me põhimõtteliselt upume töökohtadesse, kui me hakkame veel töökohti ja Äh, looma, siis me peame kõik äh, neli, neljal-viiel kohal töötama, aga tegelikult äh, Äh, probleem ongi selles, et äh, ükski töö ise eraldi võetuna ei aita sulle tagada normaalselt äh, elukvaliteeti, maksta üüri, minna arsti juurde, põhimõtteliselt inimesed nagu jooksevad oma saba järel, nad on kohutavalt hõivatud, aga nende elustiilile see positiivselt ei mõju. kui te räägite, et potentsiaalselt kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on, on kaks koma viis miljonit töökohta loodud, kas, millised töökohad need on? kas need tõesti aitavad äh, nende elatustaset alal hoida? ja konkreetne küsimus ka investeeringute kohta metsandusse. tahtsin küsida konkreetselt Iirimaa kohta ja selle kohta, kuhu raha läheb. väga palju on raha investeeritud Iirimaale. aga kujutan ette, et teie investeeringud peaksid arvesse võtma ka inimesi, inimeste vajadusi, äh, Euroopa poliitikat ning äh, säästlikkust ning mitme, bioloogilist mitmekesisust. paraku metsandusinvesteeringute puhul ja ma ei tea, milline on teie roll, ei ole tegelikult kasu toonud äh, inimestele ei ole kasu toonud bioloogilisele mitmekesisusele, metsasid pii-, istutatakse ainult konkreetsetesse piirkondadesse, inimesed kolivad välja, seal ei ole mitte mingisugust põllumajandusmaad ega võimalust toitu toota. palju puid, tõsi, aga inimesed on sealt eemale peletatud. mina lähen homme ühele avalikule kohtumisele öö, piirkonda, kus üle viiekümne protsendi põllumajandusmaast on nüüd teie investeeringute abil kaetud metsaga ja inimesi ei ole enam sinna jäänud. meil on äh, oma äh, organisatsioon, äh, mis põhimõtteliselt tegeleb nüüd selle inimeste kadumise probleemiga. esimees katkestab härra Flanagani ja härra Flanagan soovib head uut aastat proua esimehele. <clears throat> suur tänu! Äh, ja suur tänu, härra Šõpp, et tulite siia, suur rõõm on teid näha siin Euroopa Parlamendis. ma tean, et äh, sinu võlunumber on kolm, aga esitan siiski neli küsimust ja teen seda lühidalt. esiteks, mis on sinu arvamus äh, Euroopa Investeerimispanga fondide kõrgema hinna kohta, iseäranis kui tegemist on jagatud juhtimisega? teiseks, kuidas Euroopa Investeerimispanga grupp teeb aktiivset koostööd komisjoniga selleks, et finantsinstrumentide arvu ning finantsinstrumentide tüüpe ratsionaliseerida järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames? kolmandaks, mida arvate teie Ühendkuningriigi staatusest Brexiti järgselt, kas teile on pilt selge või ähmane? ja lõpetuseks mida arvate teie sellest mõttest, et see nõndanimetatud cooling off periood, mille jooksul endised äh, nõukogu liikmed ei tohi äh, teha lobitööd Euroopa Investeerimispanga personali ning juhtorganite juures, kas seda tuleks äh, pikendada kuuelt kuult vähemalt kaheteistkümne kuu peale? Alexander, <laughs> welcome back, delighted to see you uh,. Two... kolleeg Ashworth uh härra Stubb, tere tulemast tagasi. minu esimene küsimus puudutab EFSit. Äh, alguses tundsime meie siin korras muret, et EFSit ja rubriik üks struktuurilisi kui ühtekuuluvusfonde ei suuda, suudeta lahus hoida. Äh, ja ei looda midagi uut ja innovatiivset. minu küsimus teile oleks seetõttu, et EFSi kaks on nüüd tulemas, mida me peaksime siis õppima? EFSI ühest, selle juhtimisest, selle rollist, mida võiks parandada enne EFSI kahte. minu teine küsimus puudutab Ühendkuningriigi staatust pärast Brexitit. Brexit äh, oli äärmiselt kahetsusväärne otsus minu isikliku arvamuse järgi ja me ei tea täpselt, milline suhe on tulevikus, aga ma tahaksin teada, et milline õiguslik alus siis on Ühendkuningriigi osalusele pangas. ja kas näete võimalusi selleks, et riik võiks jätkata öö, panga liikmena ka tulevikus? kolleeg Liberatski, kaks minutit, palun. suur tänu, proua esimees, lugupeetud asepresident Aleksander, teile tulemast tagasi. kõigepealt ma tahaksin tänada teid teie mõtete eest, ma jagan teie arvamust, ma ei hakka tegelikult midagi küsimärgi alla seadma siin, aga äh, pööraksin tähelepanu Euroopa strateegiliste investeeringute fondile. geograafiline struktuur, üldine roll, äh, mis peaks olema vähem arenenud piirkondade arengu kiirendamine meil on äh, ka tulemas kuulamine, mille korraldame koos oma esimehega ning tahaksime põhjalikult äh, mõista kõiki mehhanisme selles valdkonnas. ja tahaksin äh, kutsuda teid siia kui meil see kuulamine lõpeb, äh, siis võiksime kokku saada ja rääkida sellest, et kuidas kõike seda paremini teha ma mõtlen, kuidas seda asja paremini teha uue mitmeaastase finantsraamistiku ajal. siis on olukord teistsugune Brexiti tõttu, uue mitmeaastase finantsraamistiku puhul tõenäoliselt keskendutakse investeeringute suurendamisele ning taasindustrialiseerimisele. ja tõenäoliselt siis Ühtekuuluvusfond ning teised, neid tuleb kombineerida strateegiliste investeeringute fondiga, et jõuda viiesaja miljardi euroni. kolleeg Salafranca, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, ka mina tahaksin äh, tervitada siin härra Stuubi Euroopa Parlamendist, tere tulemast, endine kolleeg, ja suur tänu ka kogu info eest, mida te meile jagasite. Euroopa Investeerimispanga äh, saavutused on äh, tõesti Äh, muljetavaldavad, investeerimispank teeb ära äärmiselt tähtsa töö. Äh, summad, millest me räägime investeeringutena, on tõesti muljetavaldavad. ja nüüd kakskümmend viis miljon inimest saab puhtamat, paremat vett, kümme miljonit inimest saavad laenude, on, on saanud laenude abil, saanud äh, paremad sanitaartingimused ja nii edasi ja nii edasi aga paar küsimust ka. nii nagu ka meie raportöör Valli ütles, on äh, sada kuuskümmend kolm miljardit äh, mobiliseeritud ehk siis pooled kolmesaja viieteistkümnest miljardist, viiskümmend kaks protsenti. me saame küll aru veel, et see aeg äh, ei ole veel läbi aga võib-olla räägiksite meile natukene, kuidas te kavatsete edasi toimida? ja teine küsimus, mis puudutab äh, pankade tegev-, panga tegevust kolmandates riikides. Äh, üheksakümmend kaks miljonit läks Ladina-Ameerikasse eelmisel aastal ja milline äh, on jaotus Aasia ja Ladina-Ameerika vahel ja mida kavatsetakse teha sel aastal ning siis küsimus keskkonnasõbralike äh, võlakirjade kohta, äh, kliimavõlakirjade kohta. kohe lõpetan, äh, proua esimees, mida arvab pank sellest ja milline on panga positsioon? kolleeg Zeller. aitäh, mm. aitäh, härra Stupp, et te jälle siin olete ja te muidugi õnnitlesite siin eelarve kontrolli komisjoni ja te kiitsite meid igati, me, ma hindan väga EIB tegevust, aga paar küsimust EFSi jaoks, loomulikult on EIB jaoks see hea äri ja e ja see vabastab mõningate Euroopa programmide riskidest, ma vaatasin, millised on Saksa projektid, väga palju raha läheb KFV-le, riiklikule tugipangale, mis EIB rahaga rahastab projekte, mis, mille rahastamine oli ette nähtud ähm, äh, juba varem, et kuidas see kooskõlas on, et kas ähm, me ei anna nendele projektidele täielikku investeerimissummat, vaid ainult osa sellest, kuidas kontrollitakse, et need täiendavad investeeringulubadused täidetakse kolmandate po isikute poolt ja et äh, need investeeringud tõesti toimuvad ja vahendite korrakohane kasutamine, kuidas seda kontrollitakse? olen näinud, et raha läheb ka energeetilisse saneerimisse, kui tegemist on suurte kon-, korterelamutega, et meil on võimalik pärast äh, neid summasid äh, üüri kaudu ka äh, tagasi nõuda, et ähm, ja aga siin on valitud lahendus, et üüri ei tõsteta ja me tegelikult tahame parlamendi tagatist äh, eelarvest, äh, eelarves säilitada, et need riskantsed valeinvesteeringud, et neid, nende puhul äh, tuleb, et kuidas nende puhul tagasimaksetega on, et kas äh, kas äh, lõpetuseks äh, on äh, kasutusele võetud pikaajalised programmid? lugupeetud asepresident, mul on lühike, väike küsimus, et te räägite riskidest, pangandustegelasena on vaja loomulikult pank-, riskidest rääkida, küsimus on, et kuidas teie kriteeriumid põhimõtteliselt erinevad teiste kommertspankade kriteeriumitest, kes ka ju võiksid raha laenata? kas te saate seda põhimõtteliselt kommenteerida, see loomulikult ei puuduta konkreetseid projekte, ja kuidas äh, teie laenumaht kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, ähm, et kuidas see on võrreld-, äh, kui suur see on võrreld-, oli võrreldes teiste pankadega, et kui seda on üldse võimalik äh, siin käsitleda niimoodi? proua Jaela Sender, suur tänu! tere tulemast, härra Stubb! räägin tegelikult härra Berinski nimel, sellepärast et tema pidi minema tööhõivekomisjoni ning tal oli paar küsimust, mida ta soovis ennem esitada. raport, mille saime, kõikehõlmav raport, mis käsitleb Euroopa Investeerimispanga tegevust Euroopas ning väljaspool Euroopa Liitu seal on rohkem informatsiooni kui ähm, äh, iga-aastases aruandes, mis on vähem analüütiline. parlament on seitse korda küsinud integre-, palunud integreeritud raportit, kas oleks võimalik saada siis seda kõikehõlmavat integreeritud raportit, mida meil oleks vaja meie tööks? teiseks, geograafiline jaotus. härra Berinski tunneb äh, üllatus selle üle, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on kolm riigi, Bulgaaria, Horvaatia ja Läti, mis ei saanud mitte mingisugust rahastust. ja kolm riiki, millel ei olnud juurdepääsu ühelegi tagatisele äh, või siis äh, kapitaliinstrumentidele väikesed riigid on olulised, te teate seda omast kogemusest, kas võiksite rääkida, miks siis need riigid ei saanud Euroopa Investeerimispangalt äh, sedalaadi abi? härra Berinski tundis äh, huvi ka ühtekuuluvusinvesteeringute vastu kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. ja EFSI vastu teda ei huvitanud mitte ainult geograafiline jaotus, vaid ka sektoripõhine jaotus. on valdkonnad ähm, nagu näiteks sotsiaalinvesteeringud, kus, mille kohta ei ole praktiliselt mitte mingisuguseid andmeid tegelikult. ja lõpetuseks käitumisjuhendi ülevaatamine. Uh, uh, ka mina tahaksin tänada asepööri president Stuppi ettekande eest äh, ja eriti tänan teid selle eest, et te ühekajana kolmest punktist käsitlesite läbipaistvust. mul on äh, mõned küsimused, kõigepealt äh, kaebuste mehhanismi ning kaebuste poliitika ülevaatamine. esitasin oma ettepaneku avaliku konsulteerimisega seoses, mis puudutab juurdepääsu kaebuste mehhanismile ja mina ei ole pangalt midagi kuulnud, tavaliselt saab mingisuguse tagasiside inimene, kui saadab kaebuse. Äh, aga, ja, ja, ja niisiis selgitage natukene seda, siis pärast seda, kui nelisada miljonit eurot anti Volkswagenile, on hakanud äh, Olav tegutsema ning äh, Olavi aruanne selle laenu kohta Äh, on, äh, sisaldab ka kahtlust selle kohta, et neid vahendeid võib olla kasutatud ka äh, heitmetega petuskeemi jaoks. Olav pöördub, esineb Euroopa Investeerimispanga ees, vastupidi, kas te võiksite kirjalikult meile selgitada, kuidas on lood selle petuskeemiga, et ja kuidas tagatakse see, et tulevikus enam sellist sarnaseid probleeme ei teki? panin ka ennast kõnelejate nimekirja ütleb esinaine, äh, ma pean ütlema, et äh, EIB ärimudel on äh, suhteliselt idioodikindel, sada kuusteist miljonit struktuurifondide haldamisest ja finantsinstrumentide haldamisest. ma tahaks tulla tagasi selle juurde, mida küsisid kolleegid Valli ja kolleeg Kroonen, et riiklikud äh, tugipangad, et kuidas me tagame selle, et riiklikud tugipangad ja Euroopa Investeerimispank ei konkureeriks, et kes neist on parim. ja mul on ka veel küsimus, et kui palju eravahendeid Euroopa Investeerimispanga projektidega kaasati, sest mul on jäänud mulje, et see avalike investeeringute ja avaliku tegevuse vorm äh, tähendab seda, et tegelikult äh, meelitatakse ligi eh, avaliku sektori vahendeid, et ma tahaks teada, et kui palju on kaasatud eh, erasektori vahendeid ja kui palju uusi töötajaid kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja ka kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal võttis Euroopa Investeerimispank eh, tööle selleks, et kõiki neid projekte hallata. nüüd on teil sõna, palun. suur tänu, esimees, suur tänu kõikidele liikmetele terve selle küsimuste rea eest, annan endast parima, püüdes vastata kõiki, kui mitte kõikidele, siis vähemalt suuremale osale küsimustest. hakkan siis ühekaupa pihta, et pilt oleks selgem ja tõstke siis kollane kaart või andke märku, kui mõni vahele jääb esimene küsimus härra Novakovilt selle kohta, kuidas me edendame oma projekte ja kuidas saavutame oma eesmärgid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. ma arvan, et meil on teatav kommunikatsiooni puudujääk ja sellele viitasin oma sõnavõtu alguses ka. ma arvan, et me ei ole piisavalt hästi teinud promotööd selles osas, mida me tegelikult teeme ja äh, pank sai kuuekümne aastaseks ja meie kommunikatsioonistrateegia on äh, viiekümne viie aastane ja lähtumine on see, et kui me parasjagu ei ole uudistes, siis äh, see on hea päev äh, ja sellise suhtumisega ei äh, jõua kaugele. mina tahaksin seda, et me oleksime nii-öelda heade uudiste pank, tahaksin meie kuvandit lihvida, mitte kasutades mingisuguseid reklaamitrikke, aga, aga lihtsalt läbi tegude. ja minu meelest EFSI tegelikult on aidanud meid õiges suunas liikuda olen otsekohene. Euroopa Investeerimispangas on ka mõned asepresidendid, kellel on poliitiline taust ning kes tahaksid positiivset poliitilist sõnu, sõnumit saata, aga lisaks sellele on meil ka terve rida pankureid, kes tahaksid äh, natukene tagasihoidlikumalt tegutseda kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid, äh, jah, ma arvan, me saavutame nad, aga ma arvan, et suur arutelu äh, keskendub tegelikult mitmeaastasele finantsraamistikule, millest räägiti ka siin ruumis ja mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis isiklikult äh, usun, et meie pank äh, esitab oma mitmeaastase finantsraamistiku äh, positsiooni veebruari alguses, aga mina isiklikult arvan, et grantide arv väheneb ning komisjoni ettepanek võib-olla pakub kümme protsenti praegusest eelarvest finantsinstrumentide ja eelarvetagatiste näol, mistõttu pank peab oma tegevuse täielikult ümber mõtlema, sellepärast et tegemist on üüratu mahuga kui, kui kümme protsenti on viisteist miljardit ja seda tuleb siis võimendada kolme korraga, see on nelikümmend viis miljardit, nelikümmend viis miljardit juurde operatiivtegevusena see on suur, me peame olema ülesande kõrgusel ja see on seotud ka personali küsimusega. härra Ali küsimus, et mõju SKP-le ja tööhõivele ning välisinvesteeringud. ma oma sissejuhatavas sõnavõtus juba ütlesin tegelikult, et Euroopa Investeerimispanga üldine mõju äh, töökohtade loomisele ja SKP-le on selline, et mõju-uuring näitas, et kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, loodi kaks koma kakskümmend viis miljonit ähm, töökohta ja kolm koma kaks, äh, luuakse äh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kaks koma kakskümmend viis miljonit töökohta ja mõju majanduskasvule on kolm koma kaks protsenti. ja siis eeskirjad millest räägiti paljudes küsimustes. panga hoolsuskohustus tõesti on, ähm, seda järgitakse äärmiselt, äärmiselt ähm, rangelt. mina olen poliitilise taustaga, aga enne seda, kui äh, projekt üldse masinavärki läheb, kulub pool aastat. meil on äh, laenuametnike osakond, äh, kes analüüsib projekti hoolsuskohustuse põhimõttest lähtuvalt, siis meil on projektihaldusosakond, mis teeb sedasama, seejärel tulevad juristid mängu, seejärel riskihaldurid ja kõige lõpuks siis vastavushindajad nii et me analüüsime kõike iga võimaliku nurga alt ja kõik need dokumendid ning analüüsid, mis äh, sünnivad enne seda, kui me anname mingisuguse toetuse äh, finantsvahendi näol, on, on lihtsalt uskumatu, nii et kõik, kes selle läbivad, on igal juhul õnnitlussõnu väärt mis muudab meid teistsugusteks äh, tavalistest pankadest, on see, et kui mingisugune projekt tuleb, keegi esitab laenutaotluse või finantsinstrumendi taotluse, siis seda ei vaata läbi mitte ainult majandusteadlased, äh, ökonomistid vaat-, seda vaatavad läbi teadlased, insenerid, juristid, arstid, äh, majandusteadlased, kõik koos, kõik vaatavad läbi, kas tegemist on elujõulise projektiga või mitte. ja seda loomulikult ja, ja seetõttu on meil kõige väiksem tagasimaksuraskustega löönud oma määr üldse. härra Flanagani küsimus töökohtade loomise kohta väga huvitav, ma ei tea, mida see kaks koma kakskümmend, millised need kaks koma kakskümmend viis miljonit töökohta on. me võime rääkida siin äh, neljandast tööstusini-, revolutsioonist, äh, robootikast, 3D äh, printimisest, digitaliseerimisest töökohtades ja nii edasi ja nii edasi, aga loomulikult meie oleme pank ja erinevalt paljudest teistest pankadest me püüame nii-öelda ka oma vaadata, kui palju head me teeme oma tegev-, tegevusega. me püüame siis ka nii-öelda häid töökohti soodustada äh, projekti läbi vaadates, kas see iga kord õnnestub, ma ei saa pead anda aga üks näide, mainisite siin metsandust ja bioloogilist mitmekesisust, meil on kolmsada inimest projekti halduses, kes tegelevad just nimelt nende küsimustega, kas me saavutame alati õige tasakaalu, äh, tõenäoliselt mitte, aga igal juhul anname endast parima. härra Sarvamaa esitas neli väga täpset küsimust. esimene küsimus puudutas üldiselt seda, et Euroopa Investeerimispanga kulud ja, ja lõivud on, on tavaliselt kallimad. esimene kommentaar selle kohta, et väga paljudele pankadele, erapankadele meie ei meeldi, sellepärast et tegelikult on meie äh, maksumus päris äh, on suhteliselt madal. me oleme kolme A reitinguga pank, äh, seetõttu saame endale seda lubada me tegelikult oleme odavamad kui suurem osa rahvusvahelisi finantsinstitutsioone teiseks, väga paljud äh, äh, meie eesmärkidest on piirkondades ja kaks miljardit äh, vahenditest on jagatud. siin on kaks erinevat elementi. üks, mis hinda suuremaks ajab, on see, et tegemist on fondide fondiga, et tuleb maksta kahel tasandil siis nii-öelda lõive. ja teiseks me tegeleme regulatiivses ruumis ja meil on äh, oma äh, määrad paigas, mida me muuta ei saa. aga igal juhul tegelikult me oleme päris odavad abipakkujad. ja siis teine küsimus, kas kavatseme teha komisjoniga aktiivset koostööd, et instrumente ratsionaliseerida? jah, teeme seda mitmeaastase finantsraamistiku äh, käsitlustes pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. aga peame olema ka realistlikud, komisjon on palunud meil kasutada erinevaid EFSI instrumente ja seetõttu me vaatame erinevaid tooteid, vaatan, mina vaatan neid äh, rabatuna, sest ma pole majandusteadlane, vaatan finantsteenuste pak-, projekti äh, lae, laen VKE-le, mis põhineb erinevatel instrumentidel, mida on kümneid me püüame pilti pisut äh, lihtsamaks muuta, aga mõnikord tuleb olla väga uuenduslik äh, selles osas, mida kasutada. ja siis see suur Brexiti küsimus, äh, härra Sarvelmann ja härra Ashworth. Euroopa Investeerimispank ja Ühendkuningriik Need küsimused leidsid lahenduse seitsmenda detsembri kokkuleppes. Äh, Ühendkuningriigil oli kuusteist koma üks protsenti pangast, äh, osalt on siis sissemakstav kapital, ähm, lähtuvalt seitsmekümne kolmandast aastast alates siis tehtud sissemaksudest ja siis, äh, ja siis teine osa on see nõndanimetatud call on kapital, ehk siis kapital, mida saame kasutada siis, kui meil raskusi on. sissemakstava kapital on kolm koma viis miljardit seda makstakse, see makstakse tagasi kaheteistkümne aasta jooksul äh, sõlmitavast lepingust. ja seda äh, kolmsada miljonit eurot korraga, põhimõtteliselt äh, raha, mida makstakse kohe Ühendkuningriigile otse. kaksteist aastat sellepärast, et nii palju kulub selleks, et mõned laenud tagasi maksta. ja teine asi on siis sissenõutav kapital, callable capital, see on umbes kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus miljardit, see on tagatis, see tagatis amortiseerub aastate jooksul, kui laenud hakkavad küpsema. sellepärast, et meil on kolmekümne, neljakümne aastased laenud Ühendkuningriigis, sellega on kõik korras siis. ja siis see õiguslik küsimus, kas Ühendkuningriik võib jääda Euroopa Investeerimispanga liikmeks? ei. aluslepingute tõttu ja öö, kodukorra tõttu Euroopa Investeerimispank kuulub liikmesriikidele, mitte kellelegi teisele, teisi aktsionäre ei ole Euroopa Investeerimispanga puhul see võimalik ei ole. kui me tahame Ühendkuningriigiga koos, kas me tahame Ühendkuningriigiga koostööd jätkata, muidugi tahame. selles pole küsimustki. aga jah, see, see on tähtis küsimus äh, ka panga äritegevuse seisukohast. meie jaoks on see, on see suur kadu. me ei taha ühte oma suurimat aktsionäri kaotada. aga me peame leppima selle asjaoluga. ning me teeme selle kallal tööd. siis see cooling off periood äh, ma tegelikult selles vallas ei ole piisavalt pädev. aga kui te peate silmas äh, direktorite äh, nõukogu äh, liikmeid siis kuuelt kuult kaheteistkümnele kuule minek, seda ma arvan, võiks kaaluda, aga, aga tõesti, ma ei tunne seda väga hästi, ma ei tea, ma ei, ma ei tea, kuidas riigiteenistujatega see on siis täiendavus, küsimus härra Ashfordilt, loodetavasti ma vastasin sellele, EFSI äh, üks, äh, mille, mida oleme sealt õppinud enne EFSI kahte, tavaliselt tõstatame neli punkti, kompromiss Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel ning liikmesriikide vahel EFSI osas tõenäoliselt äh, aitab meid selles vallas. aga seda me veel vaatame. härra Liberatski Teie küsimus geograafilise mõju kohta, tegelikult arvud on mul täitsa olemas kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kohta, selle kohta, kuidas asjad on jaotatud ja need arvud, kui ma ei eksi, avalikustatakse täna. jah, need pannakse meie koduleheküljele ning kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta näitajad on praktiliselt samad tõenäoliselt, ma eeldan, aga noh, mõned näited ka. Poolas Poola oli natukene eriti huvipakkuv teema, Euroopa Investeerimispank rahastas Poolas viis koma neli miljard, viis koma neli miljardit, teiste suurte riikide puhul on näitajad järgmised, Hispaania kümme koma kaheksa miljardit investeeringuid, Holland kaks koma kuus miljardit, Soome üks koma kuus miljardit Saksamaa seitse koma kakskümmend viis miljardit. aga arv, mida mina alati tahan näha, on äh, riigi äh, investeeringud äh, osana SKP-st, siis Küpros esimesel kohal, Kreeka teisel kohal, kolm, kolmandal kohal Horvaatia, Poola, Rumeenia, Portugal, Hispaania, Eesti, Itaalia, Ungari. ja kõik sõltub muidugi ka aastast ühel aastal on mõni suur projekt, nagu näiteks äh, metroo äh, Madridis kaks miljardit eurot, hästi suured summad, eks ole, ja siis äh, Hispaania osalus kohe suureneb. siin mainiti, et mõned riigid ei saa üldse investeeringuid, see pole tegelikult tõsi, tegelikult absoluutselt kõik kõik riigid on saanud EFSI ja Euroopa Investeerimispanga investeeringuid eelmisel aastal Äh, siis EFSI puudutav küsimus härra Salafrankalt, näitajad tegelikult on märkimisväärselt paremad, äh, kui teie siin viitasite. kakssada viiskümmend kuus miljardit praegu, mis on kaheksakümmend kaks protsenti kolmesaja viieteistkümnest, äh, mida pidime saavutama kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks ja oma äriplaanis kapis me tõesti saavutame selle varem, kui ma rääkisin sellest, et EFSI äh, on muutnud meid natukene rohkem riskialtimaks, äh, jah, äh, meie ise võtame siis rohkem riske nüüd. ja kolmandate riikide kohta, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aasta kohta võin öelda, et me oleme kasutanud umbes kaheksa koma miljardit laienemisriikidele üks koma kuus, idava partnerlus null koma kaheksakümmend kaheksa, Vahemere piirkond üks koma üheksakümmend kuus, AKV äh, Ülemere piirkonnad Lõuna-Aafrika üks koma seitse ja äh, Kesk-Aasia, Ladina-Ameerika üks koma üheksakümmend üheksa miljardit, niiviisi on geograafiline jaotus ja rääkides uuesti Euroopa Arengupangast no,, äh, juba selle teemavaldkonnas oleme, peame oma rahastamist ratsionaliseerima ka selles valdkonnas ja natukene tõhusamalt tege-, tegutsema. nõndanimetatud rohelised võlakirjad, me jätkame tööd selle vallal. ja lõppküsimused. härra Zeller, selle kohta, kes teostab järelevalvet kui meil on investeeringud kolmandatelt osapooltelt. härra Zeller meil on vastavushindamise osakond OCCO äh, ehk OCO meie enda äh, slängis, mis tegeleb hoolsuskohustusega koos meie riskihalduritega, meie juristidega, meie projekti äh, juhtidega. ja ma ei valeta, kui ma ütlen, et iga kümne projekti kohta on kaks, vähemalt kaks projekti, millel on mingisuguseid vastavusse Äh, probleeme, mis on seotud äh, mille puhul tuleb teostada järelevalvet. me ei taha, et äh, me oleksime seotud mitte ühegi projektiga, mis kuskilt, kus on midagi mäda. alati, alati võib leida mingisuguse projekti kindlasti, kus midagi on mäda, aga igal juhul meil on väga, me peame hoolsuskohustuse põhimõtetest väga rangelt kinni. siis härra Kooni küsimus. mis puudutas riskitingimusi ja riskikriteeriume meie kriteeriumid on, on samad, aga pisut teistsugused esimene tavapanga ja meie vahe, panga vaheline vahe on see, et meie ei ole kasumlikud pangad kasumi äh, peale väljas ja pangad tavaliselt soovivad seda kasumit siiski ja võtavad rohkem riski. meie hoolsuskohustus teiseks on äh, minu arvates kõige äh, rangem kogu maailmas ja nõndanimetatud NPL-ide või ähm, tagasimaksuraskustega laenude osa äh, on väga väike, tavaliselt äh, null koma neli, null koma nelja protsendi piires. mis EFSiga saab, ma ei tea. no EFSiga, EFSi, EFSi puhul võib olla rohkem neid äh, laene, kakskümmend seitse, ma ei, vist oli seitsmesaja, üle seitsmesajast projektist ja ähm, ega see ei tähenda seda, et laen oleks täiesti läbi kukkunud, kui tegemist on sellise viivislaenuga, siis me peame lihtsalt natukene ümber struktureerima asju. proua Jala Sender küsis äh, küsimusi kolleegi nimel geograafilise jaotuse küsimusele. ma juba vastasin integreeritud aruannete küsimuses, pöördun teie poole hiljem tagasi siis äh, härra De Jongi küsimus, mis käsitles äh, kaebuste süsteemi ülevaatamist. tegelikult jah, ma just kohtusin meie äriosakonnaga, kes selle valdkonnaga tegeleb ning ähm, sain teada, et meil on viis tuhat küsimust või kaebust, äh, millele peab osakond vastused leidma. ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal nägime, äh, me tegeleme selle küsimusega, nagu me oleme kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal otsustanud ja loodetavasti me saame vastuse anda teile õige pea, kohe kui ma siit lahkun, ma uurin seda, mõnikord meil on lihtsalt teatav mahajäämus. mis puudutab äh, Volkswagenit, jah, võime vastuse esitada teile kirjalikult, loomulikult tegemist on äh, delikaatse teemaga ning äh, ma tahaksin vastuste puhul igal juhul olla täpne ja viimane küsimus. NPB-de küsimus, äh, liikmesriikide tugipankade äh, teema. Ähm, tegelikult on e-, olnud EFSI valdkonnas meile hea äh, sellepärast, et ei ole olnud piisavalt komp-, konkurentse. ja ma tean, et härra Hoier e-, teeb väga palju tööd selles valdkonnas. Äh, me teeme koostööd erinevate äh, riikide tugipankadega, mõnedel riik-, mõnedes riikides ei ole neid üldse, mõnedes äh, riikides on neid palju, ähm, aga oluline on see mitmeaastase finantsraamistiku puhul, härra Sarvamaa ja kõik, kes teevad koost-, kes te kõik teevad tööd selle kallal, teavad seda. tõene-, komisjon võib teha ettepaneku, et meil on üks ühtne fond, kust me kasutame ähm, äh, palju finantsinstrumendi ja ja eelarve tagatisi rohkem kui varem ja siis äh, Euroopa Investeerimispanka, äh, panga puhul ei ole võrdsed tingimused teistega, kuna meil on äh, kohustus uuendustegevuseks ning siis me peame leidma uusi mooduseid, kuidas liikmesriikide tugipankadega uutmoodi koostööd teha. erafondide ja avalike vahendite vahekorra kohta mul praegu arve ei ole, aga tean, et äh, väga palju suudame me ka meelitada erakülge, aga võin hiljem helistada täpsemad arvud. uus personal. teate, et kui EFSI alustas oma tööd, oli pangas umbes kaks tuhat viissada töötajat äh, neljakümnes erinevas kontoris üle kogu maailma, iseäranis Euroopas. nüüd on meid kokku umbes neli tuhat. ja praegu oleme tegelikult külmutanud äh, oma personali erinevatel põhjustel me praegusel hetkel ei saa rohkem vastu võtta, aga eks ta ole nii, et mida rohkem ülesandeid meile määratakse, seda rohkem personali meil ka vaja läheb. meil on tegemist huvitava institutsiooniga, sellepärast et meil on väga palju eh, noori töötajaid ja väga, ma olen Euroopa erinevates institutsioonides eh, töötanud praktiliselt kõikides eh, ja inimesed jäävad paika aga Euroopa Investeerimis- ja Euroopa Investeerimispanga personal on ka väga pühendunud kahekümneks ja kolmekümneks aastaks, aga nüüd on meil nelja-aastaste lepingute uus süsteem ja väga paljud noored inimesed tulevad sisse, aga ma võin täpsed arvud ka e-, esitada kahe tuhande viieteistkümnenda ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta. loodetavasti vastasin vähemalt osaliselt kõik esitatud küsimused. suur tänu! ja ma paluksin, et äh, vastaksite siis äh, need veel vastamata jäänud küsimused, saadaksite vastused kogu komisjonile, väga huvitav äh, mõttevahetus, oleme valmis teilt kohe ostma kaupa, olete võib-olla ja me ootame rõõmuga seda kommunikatsiooni paranemist. lõpetuseks annaksin sõna raportöörile. Sì, grazie Presidente. Ringrazio aitäh. tänan asepresident Stuppi vastuste eest. ja kutsuksin kolleege üles veel esitama küsimusi, kui kõik küsimused veel ei saanud vastuseid, sest äh, investeerimispank on valmis neile vastama. ja ma arvan, et me peame edaspidigi hea, äh, olema heades äh, sidemetes siin ja kõike seda võtame arvesse ka raportis ja loodetavasti jõuab see ka Euroopa Investeerimispanga töös ähm, ja loodetavasti on meil ka edaspidi äh, mõttevahetusi. tänan kõiki ja kohtume varsti ja alustame äh, raporti tegelikku ettevalmistamist. aitäh! esimesel veebruaril tegeleme kolleeg Valli raportiga, kuuendal veebruaril on muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg ja kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal veebruaril võtame selle komisjonis vastu ja täiskogul on ette nähtud see aprillikuus. sellega on see päevakorrapunkt lõppenud, aitäh tulemast, aitäh kogu selle info eest, me ootame huviga edasisi mõttevahetusi ja kindlasti jälgime Euroopa Investeerimispanga tegevust väga tähelepanelikult. muude küsimuste hulgas ei ole mul midagi, mingeid küsimusi ja esmaspäeval kell kolm on järgmine istung ja meie päevakord on samuti muutunud, viimane punkt mõttevahetuse ja ASO-ga, see toimub äh, suletuna, äh, suletud istungil ja tahtsin äh, teie tähelepanu sellele juhtida ja enne toimub ka koordinaatorite istung ja jõudke hästi koju, kohtume siis kahekümne teisel jaanuaril, istung on lõppenud.